on suuline küsimus, mis puudutab ühtse euromaksete piirkonna kehtestamist. härra volinik, me alustame kohe aruteluga. kõigepealt saab sõna proua Pools viieks minutiks autorina. Uh, tänan, volinik, minu eelkäija äh, majanduskomisjoni esimesena äh, tuli välja resolutsiooniga kaheteistkümnendal märtsil kaks tuhat üheksa siin kojas kuid olukord ei ole eriti palju muutunud ja nüüd me oleme jõudnud märtsikuusse aastal kaks tuhat kümme. me tegelikult oodame edasiminekut äh, edasiminekut enne kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsi. komisjon on teinud oma jõupingutusi, avaldades äh, septembris kaks tuhat üheksa teekaardi ja me oleme nõus kuue prioriteetse valdkonna jaoks kavandatud meetmetega, kuid väga paljud Need, kes osalesid komisjonipoolsetes konsultatsioonides, väitsid, et on vaja kindlaks paika panna lõpptähtaeg, et eh, pakkuda stiimuleid ka nendele, kes on veel vastumeelsed ja ei saa enam otsesemalt öelda ja seetõttu me teeme ettepaneku kehtestada siduv lõpptähtaeg kolmkümmend üks detsember kaks tuhat kaksteist. me elame ajastul, kui toimub üha rohkem piiriüleseid ostusid ja lepinguid ja taoliste piiriüleste maksete jaoks ühiste standardite loomine eh, krediidikorralduse ja otsekorralduste jaoks moodustab olulise osa ühtsest turust. tarbija jaoks on palju parem, kui nad ei pea kontrollima, kas on erinevaid skeeme riigiti eh, või jääda vahele eh, seega tarbijad suhtuvad pooldavalt sellesse pro projekti, kuid nad vajavad kindlust ja seetõttu tekib mure, kui puuduvad vajalikud kaitsemehhanismid äh, otsekorraldusskeemide kasutajate mandaadi kontrollimiseks. maksesüsteemid moodustavad ühe kolmandiku pankade äh, tegevuskuludest ja seetõttu on igati õigustatud, pangad vajavad teatud õigusi, kuid nad ei pea saama vabad käed. Euroopa Komisjon peab mõistma, et äh, tarbijad on mures pettuste pärast ja äh, ja kes võib-olla mõningad, kellel on väga palju ähm, tehinguid, ei mak-, äh, pane tähele kõiki pettuse võimalusi ja seetõttu tarbijal on vaja täiendavaid kaitsemeetmeid, eriti otsekorraldusskeemide kasutamisel ähm,. Ei saa ju väita, et pangad suudavad tuvastada kõiki pettusi, nagu näiteks ei suuda Prantsuse pangad tuvastada ähm, pangatšekkidega seotud pettusi ja kelmusi, kui makstakse kolmandate isikute arvetele ja seda aastaid pärast seda, kui Ühendkuningriigi äh, finantsasutused suutsid selle äh, tegevusele lõpu teha äh, ja ei rahulda, kui see, kui seda probleemi lahendatakse juurdehindlusega või täiendavate teenuste pakkumisega. Äh, kelmid kasutavad ikka võimalikke aukusid ja seetõttu meil on vaja üldist hardat, üldist lähenemist ja seetõttu me loodame, et volinik, te olete kindel, lahendate need probleemid eh, ning korraldada SEPA otsekorraldusskeemi kasutamise kolmekümne esimene detsembriks kaks tuhat kaksteist. see peaks oluliselt suurendama ka ühtse euromaksete piirkonna võimaluste kasutamist avalike asutuste poolt ja eriti nende liikmesriikide poolt, kes ei ole veel otsustanud äh, uuringus osaleda äh, on olemas ka liikmesriike, kus ei ole veel äh, lahendatud olemasolevate otsekorraldusskeemide õigusliku valideerimise küsimused ja võib-olla kõige suuremaks komistuskiviks on kaardimaksete mitmepoolne vahendustasu. seda probleemi tuleb samuti lahendada, sest see on otseselt seotud ka meie konkurentsipoliitikaga tegemist on oluliste küsimustega ja volinik, me ütleme, et nüüd on saabunud aeg tegutseda kindlalt ja kehtestada lõplik tähtaeg, et me saaksime edukalt üle minna ühtsele euromaksete piirkonna mõttele ja ellu viia see projekt, mis on meie ühtse turu jaoks tõeliselt vajalik. aitäh ja nüüd saab komisjoni nimel sõna volinik Barnier, teil on sõna. volinikul ei ole mikrofon sees. president, lugupeetud saadikud, mul on väga hea meel jälle siin olla ja ma tahaksin kohe alguses peale öelda, et ma toetan seda, mida Sharon Bowles, äh, majandus- ja rahanduskomisjoni esimees just ütles, me vajame turvalisust äh, maksete küsimuses. ning äh, ma läheksin tagasi selle juurde, mida ma ütlesin oma kuulamise ajal parlamendis. ainult siis, kui tarbijad tunnevad kasu ühisturust, kui neil on käega katsutavad äh, süsteemid nagu näiteks SEPA, äh, siin on tegemist äh, lihtsalt rahaülekannetega Euroopa piires. ma tahaksin tänada proua Bowlesi ja parlamenti selle eest, et nad SEPA-t on toetanud ning ma vastaksin mõnedele küsimustele, mis te tõstatasite, proua Bowles, ja mis on selgelt seotud nende probleemidega, millega meil tuleb tegeleda ma äh, olen pööranud tähelepanu sellele ettevalmistavale tööle, mis juba on tehtud äh,, Pervans Pereši väga huvitavatele ettepanekutele, samuti härra Kozesi ettepanekutele äh, küsimustes äh,, mis on sepaga seotud. jah, proua Pauls äh,. tähtaeg äh, tõesti annaks sepale teatud dünamismi Äh, sellel lõppkuupäeval oleks positiivne mõju, see tagaks suurema õiguskindluse, see võimaldaks inimestel planeerida võimalikke investeeringuid äh, ning teha lõpu kahe maksesüsteemi para-, paralleelsele eksisteerimisele, siis äh, riiklik, siseriiklik süsteem ja, ja Euroopa süsteem, mis lihtsalt läheb liiga kulukaks minu talitused tegelevad praegu erinevate võimalusega, milline see lõppkuupäev peaks olema, nende töö peaks lõpule jõudma järgmiseks kevadeks ja ma võin äh, kinnitada, et me mõtleme õigusloomealasele ettepanekule, praegu märtsi alguses on minu arvates natukene liiga vara äh, hakata äh, konkreetset kuupäeva paika panema, ma võtan arvesse selle aastaarvu kaks tuhat kaksteist, proua Pouls, mida te mainisite, aga me peame andma operaatoritele võimaluse kohaneda näiteks kaksteist kuud selleks, et nad saaksid kohaneda nüüd äh, äh, mõned küsimused, millele te resolutsioonile tähelepanu pöörasid ja mis ka nõukogu tekstis äh, kas-, käsitlemist leiavad, aitaks meil seba tooteid tarbijate aspektist parandada. proua Pouls, meil on vaja selgeks teha, milline on see mitmepoolne vahendustasu, see puudutaks nii kaardimakseid kui ka otsekorraldusi. me oleme kuulnud ettepanekuid, me oleme kaalunud mitmete osapoolte seisukohti ning üsna peatselt me avaldame ka avaliku konsultatsiooni tulemused ning see kõik peab olema kooskõlas meie konkurentsipoliitikaga, mis on minu kolleegi härra Almunia pädevuses. ma tahaksin öelda veel nii palju, et äh, otsekorralduse osas meil on siis kuni kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani üleminekuperiood, mille jooksul see mitmepoolne vahendustasu on null koma null kaheksa äh, senti siis piiriüleste tehingute puhul. ma tahaksin teile meelde tuletada seda et, et kakskümmend protsenti tehingutest äh, Euroopas on sellest äh, tasust vabad. nii et, et tegemist ei ole ainsa mehhanismiga rahastamiseks ja võib-olla see polegi kõige tõhusam. mis puudutab kaarte, siis nagu te teate, komisjon on vastu võtnud seisukoha, mis puudutab Mastercardi, Mastercardi tasusid ja samuti Visa kaardi tasusid. Äh, Mastercardi juhtum on jõudnud juba Euroopa kohtusse. me äh, vaatame selgeid reegleid, me oleme mängureegleid juba selgemaks muutnud ja, ja kohtuotsus aitaks meil õiguskindlust veelgi parandada ning kolmandaks äh, Äh, ma puudutasin seda juba ka oma kuulamise käigus, mina olen selle poolt, et meil tuleks Euroopa algatuskaardide teemal. Äh, erinevad algatused on juba välja töötatud erasektoris. ma annaksin teile kiiresti ülevaate Äh, sellest, mida erinevad operaatorid arvavad, me tahame oma tegevust koordineerida ja me tahame, et meil oleks selline meetmete raamistik. me räägime ka konkurentsireeglitest äh, ja äh, vaatame neid põhjendusi, mida erinevate kaardis, kaartidega esitatakse meil ei ole üle-euroopalist majandusjuhtimist, me peame Euroopa Keskpangaga tegema ühiseid algatusi, me peame looma eraldi nõukogu, meil on vaja liikmesriikide esindajaid, sektori esindajaid ja äh, asi ei ole mitte otsuste langetamises, vaid dialoogi soodustamises ja äh, hoolitsemises selle eest, et teatud projektid tõesti vilja kannaksid ja esialgne kohtumine peaks toimuma kevadel. lugupeetud saadikud, ma teatan parlamendile, Äh, isiklikult äh, kõigist äh, arengutest, mis selles SEPA nõukogus tehakse, eriti siis, kui majanduskomisjon kokku tuleb. ja nüüd, mis puudutab kasutajaid, siis mul on kahju, et pangamaksete sektor võib-olla suhtub liiga tõrksalt tarbijate muredesse. siin on äh, ruumi olukorda parandada, me saame suurendada läbipaistvust ning äh, kasutajate äh, muresid leevendada. SEPA nõukogu oleks väga hea koht, kus selliseid edusamme arutada. nüüd, mis puudutab raha väljavõtmise osas olukorra parandamist, siis me varsti läheme maksete nõukogu juurde ja palume, et nad võtaksid arvesse mõningad muutused, mis siis tõesti äh, tarbijate probleeme lahendaksid äh, ja kui me peaksime põrkuma sellel teel takistustele, äh, siis me peame need lahendama selleks, et me saaksime tarbijatele vastu tulla ja lugupeetud saadikud, ma olen täiesti valmis tegudeks, ma olen valmis selleks, et see Euroopa maksesüsteem toimiks ja ning äh, ma loodan teie toetusele, aitäh. eks on omas on poliitika omadon, proto kirjus Guzes ja Dioleta. suur tänu, järgmisena proua Koosus kaheks minutiks, suur tänu. härra president, lugupeetud volinik, ma ei kahtlegi, et te olete täiesti veen-, veendunud ja kindlameelselt kavatsete pingutada, te olete vastanud äh, meie suuremale osale küsimustest ja meie resolutsiooni kommenteerinud. ma tuletaksin teile meelde, et tegemist on äh, väga raske teemavaldkonnaga, sellepärast et ühtsete euromaksete piirkond on äh, makseasutuste algatatud algatus, sealhulgas on mitmed pangad ja maksete teenuste direktiiv, mille raportööriks olin mina püüdis äh, vajalikke õigusinstrumente määratleda selleks äh, ja seda selle eesmärgiga, et panna paika maksete süsteem Euroopa tasandil, selle eesmärgiks oli ka konkurentsivõime parandamine maksete valdkonnas äh, ja luues makseasutused, maksesüsteemid, mis lammutaksid pankade monopolid ja tegemist oli väga raske protsessiga, seetõttu on olnud ka teatavaid viivitusi, aga nagu te isegi ütlesite, siis äh, pangad ja makseasutused äh, on äh, aeglaselt tegutsenud, mitte ainult ma-, selle asjade kulu pärast, Äh, siinkohal ma võiksin öelda, et äh, kulud äh, sepa loomisega maksab meile rohkem kui euro sisseviimine. ja siis on veel vastastikused mitmepoolsed vahendustasud ja selle küsimus. ja kooskõla konkurentsiõigusega. Need on olulised elemendid, aga makseasutused ei tohiks unustada, et tegemist on ka ju äritegevusega äh, ja loomulikult äritegevuse eest tuleks õiglaselt maksta. Äh, paistab, et aga pankade marginaalid on liiga suured, härra volinik, me usume teisse, me loodame, et te pingutate selle nimel ja et Euroopa instrumendid lõpuks saaksid olema nii otsekrediidi kui maksete osas paigas. härra Pullmann. lugupeetud volinik ühtse Euroopa, euromaksete piirkond on üks Euroopa keskseid instrumente, mis aitab meil tagada Euroopa ühisturu väga tore, et ühtse euromakse, ühtne euromaksete piirkond on sisse viidud, meie fraktsioon toetab seda, me tahaksime, et see süsteem töötaks optimaalselt, meil ei ole midagi selle vastu, aga kui me tahaksime, kui me saaksime panna lõpu, lõpukuupäeva paika, see oleks väga tore, ma ei tea, kas mul ei ole, mul on minu jaoks pole vahet selles, kas tegemist on kahe, kolme, nelja või viie kuuga, aga süsteem peab toimima. süsteem peab olema lõpptarbija jaoks kasutajasõbralik ja see peab olema avatud, me ei tahaks mingisuguseid saladusi, me ei taha äh, seda, et äh, vana süsteemi külge kinni jäädakse. et me tahame uut süsteemi, mis toimib ja toimib lõpptarbija jaoks ja teiseks, äh, seesama süsteem peab tooma kasu ka meie ettevõtjatele, meie majandusele ning üheks oluliseks asjaoluks on veel ka otsete otseste krediidisüsteemide arvutamine praegusel hetkel äh, ei äh, ole konkreetset mudelit ja kui äh, meie ettevõtjad, makseettevõtjad ei suuda paika panna omalt poolt süsteemi, siis komisjon, nagu öeldud resolutsioonis, peaks ütlema, et nemad omalt poolt esitavad ettepaneku süsteemi loomiseks meie tahaksime lõppkuupäeva, kui ja paistab aga, et äh, tööstuse esindajad äh, ei ole valmis praegusel hetkel takistusi ületama, erinevaid raskusi ületama, meil oleks vaja sellisel juhul äh, ühenduse algatust, mis meid aitaks tupikseisust välja tuua, see oleks meie ettepanek, aitäh. härra Ehrenhauser, palun. väga tore, et meil on euro, väikesed riigid nagu minu enda koduriik Austria Äh, oleksid kannatanud majanduskriisi ajal ja finantskriisi ajal äh, kohutavalt, kui meil poleks olnud eurot. kuid samal ajal, mis puudutab eurot, äh, siis valitseb ka suur vastutustundetus. kes vastutab ühtse euromaksete piirkonna eest, kes vastutab selle eest, et olukord näiteks Kreeka osas jõudis sellisesse olukorda, me räägime praegu küll palju Kreekast, aga, aga tegelikult on problemaatiliseks riigiks ka äh, Hispaania ja kas komisjon suudab ära hoida seda, et Hispaania näiteks esitaks nagu Kreekagi valeandmeid äh, meile ja mida komisjon teeb sellise olukorra ärahoidmiseks vastutavaid isikusid ja selliste olukordade puhul tuleks ka vastutusele võtta, sellepärast et äh, eeskirjadest on kasu ainult siis, kui neid austatakse. jah, härra Ferber suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. kõigepealt tahaksin ma teile öelda, et on tõsi, et kui me tahame ühist eurot, ühist valuutot, siis kõigile peaks kehtima ka ühesugused menetluse eeskirjad ja me peaksime mõtlema, kuidas neid ühtlustatud protseduure ellu viia, mis praegusel hetkel ei ole tõsi, mida meil praegusel hetkel ei ole euromaksete piirkonnas, me tahaksime seda saada, aga me peame samas kohandama oma eeskirju vastavalt vajadustele, mina tulen riigist, kust otsedebiit äh,, deebiitsüsteemi kasutatakse tavamaksetes väga palju ja praegusel hetkel on äh, süsteem väga bürokraatlik, äh, väga eeskirjade rohke ja seetõttu ma tervitaksin komisjoni algatust lõppkuupäeva osas. nii et ka see piirkond saaks kontrolli alla, samas tuleks pöörata tähelepanu ka pettuse võimalustele, pettuse võimalused tuleks välistada, aga samal ajal kõik, kes tahavad teostada makseid, kas selleks, et tellida mõnda ajakirja, maksta kindlustusmakseid, maksta oma mobiiltelefoni arved, nad peaksid saama seda teha otse debitmaksena ja seda peaks olema lihtne teostada. ja nagu ma ütlesin ning nagu on ka resolutsioonis kirjas, peaksime me omalt poolt kaasa aitama, et liikmesriikides katsetatud kombed ja tavad saaksid äh, olla taga, oleksid tagatud ka pärast äh, süsteemi lõplikku jõustumist. ja härra Kaaras, kaheks minutiks palun suur tänu, härra volinik, lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad. ma arvan, et me oleme kõik ühel meelel selles osas, et voliniku vastused meie suulisele küsimusele olid õiged vastused, meil on väga hea meel nende vastuste üle, need on kooskõlas Euroopa Parlamendi eesmärkidega, aga lisaks sellele tahaksin ma konkreetselt välja öelda, et enesereguleerimine on see tee, mille me oleme valinud, aga enesereguleerimine on toiminud pankades edukalt mitmetes sadades pankades, kes on suutnud SEPA väga edukalt sisse viia ühtsete euromaksete piirkond SEPA on üks osa meie ühisturust ja tegelikult see valdkond on, ühtse euromaksete piirkond on ju suurem kui Eurotsoon, aga see piirkond ei ole veel täielik, veel lõpule viidud, meil peaks olema üks õiguslikult siduv lõppkuupäev, tähtaeg ja ma arvan, et me peaksime avaldama survet selleks, et viimased küsimused saaksid lahendatud nii, et äh, kõik eeskirjad kehtiksid äh, kohustuslikult, õiguslikult kohustuslikult kõikidele, kõikides SEPA piirkonna, piirkondades, äh, ainult sellisel juhul saab see süsteem olla võimalikult tõhus ja aidata kaasa ühisturu toimimisele. härra Kaasa härra äh, president, SEPA on kindlasti väga hea algatus, millest on kasu meile kõigile seoses piiriüleste maksetega, see aitab meil killustunud liikmesriikide turud muuta ühiseks äh, siseturuks meie kõigi jaoks ja see aitab äh, meie tarbijatel teha mm, ilma sularahata euromakseid, kasutades ühte kontot ja ühte makseinstrumentide paketti samuti aitab see vähendada kulusid Euroopa majandusele äh, seoses sellega, et kapitali tuleb liigutada ühest riigist teise, praegusel hetkel läheb selleks kaks-kolm protsenti kogu SKT-st hinnanguliselt. pidagem aga meeles seda, et SEPA eesmärgiks oli luua tõeline sisemaksete süsteem kogu Euroopas äh, ja on mõistetav, et sellise ambitsioonika eesmärgi saavutamine ei äh, ole lihtne, iseäranis pidades äh, silmis seda, et me peame leidma kompromisse sageli vastuoluliste huvide vahel üle-euroopalises pangandussektoris. majanduskriis on ühtsete euromaksete piirkonna standardite sisseviimise muutnud raskemaks, see on kulukas protsess ja pankadel on olnud teised kiireloomulisemad prioriteedid viimastel aastatel. praeguse olukorra puhul tuleks läbi viia analüüs ja panna paika realistlik ajakava ja seda tuleks teha võimalikult kiiresti. on oluline, et pandakse paika õiguslikult siduv tähtaeg SEPA instrumentide kasutamiseks, nagu mu kolleeg härra Karas just ütles. on vastuvõetamatu, et meil täna ei ole ajakava paigas asjaolu, et siseriiklik, siseriiklikud standardid saavad toimida paralleelselt SEPAga, on töötab meie eesmärkidele vastu ja pole piisavalt tõhus, seetõttu kutsuksime härra volinik ja komisjon teid üles selleks, et te aitaksite seda habrast sektorit, pannes paika õiguslikult siduva tähtaja SEPA instrumendi rakendamiseks, aitäh!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 ja Rumeenia pangad on mänginud oma rolli, valmistudes äh, ette selleks, et minu riigist saaks samuti SEPA liige. me anname käiku krediidi äh, ülekanded enne euroga ühinemist ja teeme edusamme selles valdkonnas. avalikud institutsioonid ja ka telekommunikatsioonifirmad näiteks saavad äh, ühinda sellega, moodustades kriitilise massi, nii et me saaksime hakata osalema SEPAS. Äh, härra Barnier, volinik. aitäh ja tahaksin tänada kõiki, kes sellel teemal sõna võtsid. oli kuulda väga tugevat ühtsust kõikides sõnavõttudes. parlament toetab väga tugevalt ühtse euromaksete piirkonna loomist ja seda kinnitati ka resolutsiooniga juba paar aastat tagasi leitakse, et see üleminek peaks olema juba lõpule viidud, nii et äh, minu jaoks oli äh, vägagi muljetavaldav see ühtsus, mis sõnavõttudest kostma jäi. ja ma võin omalt poolt kinnitada, et äh, olen pühendunud sellele, et taoline tähtaeg saab olema sätestatud, andke mulle mm, mõni nädal aega selleks, et kohtuda peamiste osalistega pangandussektoris ja ma olen kindel, et pärast selliseid konsultatsioone nii sel teemal kui ka teistel teemadel, mis on seotud SEPA rakendamisega, pärast kõike seda saan ma lähitulevikus teha vastava otsuse. ühtne euromaksete piirkond ei saa olla edukas, kui ta ei vasta lõpptarbijate vajadustele üksikisikud, äh, ettevõtjad, institutsioonid. nii et äh, selle rakendamisel peame arvestama, et nende huvidega oleks arvestatud. ja olulised on ka uute jõu, liikmesriikide jõupingutused selleks, et nõuetele vastata kaartide osas on tarvis äh, natukene suuremat äh, selgust. ja siin samuti püüame välja selgitada, mis on äh, peamiste tegijate kavatsused. seoses üle-euroopalise kaardimaksesüsteemi rahastamisega. ka konkurentsi alateema on see, mida tuleb vastavate huvigruppidega arutada suur tänu kõikidele veel kord toetuse eest, mida te Sepale väljendasite, aitäh! aitäh, härra volinik ja suur tänu ka proua Pools ja kõikidele teistele, kes sõna võtsid sel teemal. see arutelu on nüüd lõppenud hääletamine toimub homme. järgmiseks härra Leene raport teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruanded seoses mikromajandusüksustega. härra Leene, neli minutit teile sõna. härra president, daamid ja härrad, kolleegid,